Chers collègues, nous reprenons nos travaux. head kolleegid, jätkame tööd. Äh, sealt, kus eile pooleli jäi ja täna hommikul, tundus mulle igati asjakohane see, et me korraldame enne Euroopa Parlamendi valimisi, mis leiavad aset järgmisel kuul, viimase mõttevahetuse mitmeaastase finantsraamistiku üle ja omavahendite üle pärast aastat kaks tuhat kakskümmend mul endal oli au osaleda läbirääkimiste meeskonnas kahe kaasraportööriga finantsraamistiku teemal, Jan Albrecht, Isabel Toma, ja samuti omavahendite kaasraportööridega Jaanus Levandovski ja Gerard Depree. nii et lubage mul kõigepealt öelda paar sõna sissejuhatuseks. juba rohkem kui aasta on Euroopa Parlament töötanud ühiselt, näitamaks, et et parlament on vastutustundlik, tõsiselt suhtuv ja konstruktiivne selles protsessis. mainiksin äh, meie kahte algatusraportit, mis võeti vastu märtsis kaks tuhat kaheksateist, mille ettepanekuks oli pakkuda ideid Euroopa Komisjoni ettepaneku jaoks, äh, mille saabumine viibis, siis märtsikuus võtsime vastu resolutsiooni, mis võimaldas, tuginedes meie enda arvatustele, seada jala, jalu, jalgele tõde arvude osas, mida komisjon tegemata ei olnud teinud. ja siis võeti vastu vahearuanne novembrikuus, mille seisukohad olid realistlikud, arvudes väljendatud, üksikasjalikud programmide ja sektorite kaupa. sellest sai siis alusdokument, millele eelnes enneolematu koordineerimistegevus Euroopa Parlamendis. seal osales kontaktgrupp, grupp, mitmeaastase finantsgrupp raamistiku teemal, mida juhatas president Tajani ise ja ühtlasi raportööride, äh, finantsraamistiku ja omavahendite raportööride algatusel korraldati terve rida kohtumisi sektor, sektorite raportööridega. nii et see, sellise töö tegi ära parlament, kuid see töö ei lõppenud veel sellega viimastel kuudel läbirääkijate meeskond üritas pidada võimalikult palju läbirääkimisi, dialoog nõukoguga, briifingute äh, kontekstis ja pärast samuti üldasjade nõukogusid ning samuti Bukaresti üldasjade mitteametlikul nõukogul eelmisel kuul. Need kontaktid peavad intensiivistuma uue parlamendi koosseisu ajal samuti soovisime kirjalikult anda oma panuse kõnelustesse nõukogus ja saatsime oma äh, kommentaarid läbirääkimiste äh, kirjakastidesse üldasjade nõukogus ning täpsustasime konkreetsemalt parlamendi positsiooni äh, nõukogu töörühmale, mis tegeleb mitmeaastase finantsraamistikuga ja siinkohal tahan avaldada tunnustust meie kõigile neljale kaasraportöörile, sest nõukogu küll lükkas ühepoolselt tagasi, äh, edasi täpsemalt kaks tuhat üksteist lõpule äh, oma seisukoha vastuvõtmise finantsraamistiku osas, siis parlament äh, siiski liikus edasi ühtselt, tempokalt ja veenvalt ja läbirääkijate meeskond, mis koostatakse uue koosseisu ajal, peab siis teatepulga üle võtma ja tuletama nõukogule meelde, kuid samuti komisjonile, et Euroopa Parlamendi pädevus finantsraamistiku osas ei piirdu ainult äh, heakskiiduga kogu protsessi lõpul, siis kui riigipead ja valitsusjuhid on jõudnud kokkuleppele selles osas, mis, milline peaks olema mitmeaastane finantsraamistik. ei ei saa olema sündinud fakti ja ülemkogu ei peaks olema e-, ettekäändeks selleks, et äh, kõrvale hiilida lepingu kohaselt ette nähtud sätetest. tõelised läbirääkimised nõukogu ja parlamendi vahel äh, tuleb alustada selleks, et tagada tõepoolest meie lõplik heakskiit. samuti on oluline ka parlamendi kaasotsustamispädevusest kinni pidada sektoriaalsete programmide ja õigusriigi määruses osas ja tuletaksin meelde, et vaatamata osalistele kokkulepetele, mis on sõlmitud viimastel nädalatel teatud programmide osas, see aluspõhimõte jääb endiselt puutumatuks kõikides läbirääkimistes, nothing is agreed until everything is agreed, ehkki milleski ei ole kokku lepitud, seni kuni kõiges on kokku lepitud. nii et tahtsime väga selgelt välja öelda, me ei taha, et vältida skisofreeniat, tuleb tegeleda kulude ja tuludega üheskoos, mis tähendab teiste sõnadega seda, et parlament ütleb ei, kui ei tehta edusamme omavahendite osas. sest mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid on, on lahutamatult seotud. ja nüüd annan sõna meie kaasraportööride selleks, et nad äh, räägiksid hetkeolukorrast mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite osas. meil on siin kolm kaasraportööri täna hommikul kohal. ja võib-olla Jan Olbricht äh, teeb algust. aitäh, esimees, ma tahaksin kolleege teavitada sellest, mis on siis hetkeolukord. MFF-i raportööride seisukohast proua Toma kahjuks ei ole kohal, aga üritan meie ühiseid seisukohti teile nüüd tutvustada. kogu arutelu MFF-i kohta Äh, siin on kolm osa tegelikult, ütleksin. kõigepealt MFF-i arutelu ja MFF-i määruse arutelu. seda esiteks. siin on küsimus rahasummades eelarves, siin on küsimus mehhanismidest, eelarve struktuuris, kestuses ja nii edasi. see on nüüd peamine aspekt ja mida oleme arutanud ja mis on meie resolutsioonis ka ja meie vahearuandes samuti. ja esimest korda sel korral parlament eh, esitas ka arvud oma vahearuandes. ja me üritasime kajastada komisjoni ettepanekut ja oma ettepanekuid konkreetsetes arvudes. esitasime niisiis arvud oma vahearuandes ja arutelu MFF-i määruse kohta ja üldraamistiku kohta loomulikult jätkub. nõukogus no, arutatakse mõningaid aspekte, kuid see töö ei ole lõppenud, sest siin on sügavad lõhed ja erimeelsused liikmesriikide vahel, eriti mis puudutab eelarve summasid, aga ka struktuuri ja ka näiteks paindlikkuse küsimust, seda esiteks. milline see määrus saab olema kogu protsessi lõpul sellest saab lähtepunkt selleks, et lõpetada kõik sektoriaalsed määrused, mis on seotud MFF-iga, nii et kõik sõltub MFF-ist ja nagu me teame, me kõik ootame ühisnõukogu seisukohta, mis on ühehäälne otsus ja mitteametlikult äh, nõustuvad sellega ka äh, liidrid, vastavalt liidrite agendale ja sealt me võime lugeda, et Euroopa, et ülemkogu ilmselt võtab poliitilise otsuse vastu enne aasta lõppu, võib-olla oktoobris-novembris, ja siis nõukogu ja siis Euroopa Parlamenti nõusolek, kui see nõusolek tuleb. teine osa aga on seotud äh, sektoritega, mis on siis, mis tuleneb MFF-ist ja ja siin äh, osas näeme kahte alajaotust, üks on siis äh, parlamendi ja nõukogu vahel käima läbirääkimised konkreetsete määruste osas, mis on kaasotsustamise menetluses. see töö kestab ja mõned nendest on ka lõpule viidud, mõned on osaliselt lõpule viidud ja mõned ei ole üldse lõpule viidud, nagu näiteks ÜPP probleem. aga pärast pikki kõnelusi nõukoguga, lõpuks äh, saime vähemalt kirja, parlament sai kirja, milles nõukogu on nõus, et äh, mis on kokku lepitud kolmepoolsetel kõnelustel, seda võib äh, pidada osaliseks kokkuleppeks. mitte osaliseks kompromissiks või midagi taoliseks, nii et osaline kokkulepe ja lõpphääletus aprilli viimasel täiskogul saame siis parlamendi esimese lugemise mõnedel juhtudel äh, ja mõnede sektoriaalsete teemade puhul saab meil siis olema osaline kokkulepe pärast siis seda, kui me saime nõukogult kirja, kus oli selgelt öeldud, mis nende arvates on osaline kokkulepe. kolmandaks äh, läbirääkimiste kast, osalised kokkulepped, sest äh, nõukogus nad arutavad esiteks nad panevad mõned asjad sulgudesse, nad ei aruta, arutavad ainult omavahel, valmistades ette see nõukogu seisukohta. miks see kõik on nii oluline, esiteks, nagu esimees just ütles, see on meie pädevus kaasotsustajana. aga see antakse nüüd liidritele ja liidrid viivad selle siis ülemkogu otsusesse Äh, nõukogu otsusena, ülemkogu otsusena, kuid ometi see on kaasotsustamise teema ja seda ei arutata ometigi üldse. ja mida me tulevikus võime oodata, on see, et ülemkogu ilmselt nõustub läbirääkimiste kasti teemadega aasta lõpus ja kui paralleelselt sellega, selles ei kokku ei lepita kolmpoolsetel kõnelustel parlamendiga, siis on see ainult äh, ühepoolne otsus ülemkogu poolt. ja kui need tulevad parlamendi ette, need otsused, siis tänased raportöörid meie tänasest seisukohast ei saa tagada parlamendi heakskiitu. sest parlamendi heakskiit nõuab vähemalt tihedat koostööd äh, seisukohtade väljatöötamisel. parlament ei ole enam sama, mis viis aastat tagasi, parlament saab olema ka teistsugune pärast valimisi. nii et tõesti oluline on öelda täna, et MFF-i määrusega ei ole töö lõppenud, sest see eeldab poliitilist seisukohta. teiseks, triloogid jätkuvad, kuid need ei saa lõpetada ilma MFF-ita ja läbirääkimiste kast on ettevalmistamisel, kuid kui see lõpetatakse ilma, et võetakse arvesse parlamendi seisukohta, see saab olema ühepoolne seisukoht. ma arvan, et Isabel on minuga nõus, et meie raportöörina eeldame, et selle protsessi lõppstaadium optimistlike eelduste kohasel järgmise aasta alguses ja pessimistliku lähenemise kohal järgmise aasta lõpus nii et ilmselt nii saab selle, sellega olema. kui on tihe koostöö parlamendi ja nõukogu vahel, siis tuleb see järgmise aasta esimeses pooles ja kui koostööd parlamendiga ei tule, siis eeldatavasti kaks tuhat kakskümmend lõpus. aitäh. aitäh, Jan. ja kes soovib jätkata siit kohalt? Levandovski. Good morning. tere hommikust oma vahendite teema osas ei ole kuigi suuri edusamme tehtud siiamaani, mis on siis parlamentide ja raportööridel veel teha, Gerardil ja minul, on üle kinnitada parlamendi seisukoht, mis on ambitsioonikam kui esialgne seisukoht, mis komisjonil oli. ja tahame ka üle kinnitada meie tingimusi, et kokkulepet MMF-i osas ei tule, kui omavahendite kokkulepet ei ole Bukares-, Bukarestis viiendal ja kuuendal aprillil on esimene võimalus, kus me kavatseme omavahendeid arutada, see saab olema esimene tõsine arutelu omavahendite osas. Äh, pärast seda, et me teame, kes on poolt ja kes on vastu olnud. Äh, nüüd küsimus, kas parlament kutsutakse, ma arvan, et jah, igatahes oleks see väga soovitav. ma paraku ise ei saa sinna minna. ma ei tea, kas Gerard saab minna, me endiselt ei tea, kas meid üldse kutsutakse sinna. aga kui Gerard on valmis, siis oleks see muidugi äärmiselt soovitav teda sinna saata. Rumeenia pealinna. selleks, et ta mõjutaks kõnelusi ECOFIN-i kontekstis, mis on ametlik ECOFIN ja nii palju ongi mul öelda hetkel. kuulamegi kohe, mida Gerard asjast arvab. härra esimees, aitäh, Jaanus, äh, selle kutse eest. Äh, äh, minna Bukaresti paraku ma juba vast-, olen vastanud, minu jaoks on see täiesti võimatu sinna sõita, nii et väga kahju. vähe on lisada, esimees, sest ma arvan, et omavahendite teemal Te ise käisite Bukarestis ja osalesite me viimasel koosolekul, kus sellest probleemist räägiti. nii et pigem äh, teile esitaksin küsimuse, kas teie kuulsite seal midagi positiivset sellel koosolekul tol hetkel? kui hetkel saan ainult üle korrata, mida ütlesite teie, mida ütles Jaanus, ehk siis, et need mõlemad teemad on seotud meie jaoks. vähemalt parlament, selle parlamendi koosseisu jaoks, ma ei tea, mis järgmine koosseis arvab. paraku see saab olema hoopis teistsuguse koosseisuga parlament pärast eelseisvaid valimisi, nii et ma saan ainult loota, et kodanike hääletus tugevdab õiget loogikat ja mitte valet. aga üks asi, millest me siiamaani palju rääkinud ei ole, vähemalt täna hommikul mitte võib-olla üks uus asi, äh, mis võib juhtuda. nimelt, mis saab Brexitist? kui tuleb karm Brexit, siis ma ütleksin, et äh, omavahendid pigem ma võib-olla eksin, mul on siiski tunne, et omavahendid saavad olema vajalikumad kui kunagi varem, sest vastasel korral peame hakkama olulisel määral suurendama Äh, liikmesriikide panuseid, kuid see on ainult nüüd äh, hinnang. ma ei ütle, et ma soovin karmi Brexitit selleks, et me saaksime oma vahendeid, aga ma arvan, et see saaks äh, olema oluline aspekt kõnelustes, mis meil nõukoguga ees seisavad, aga hetkel, nagu Jaanus ka ütles, saab öelda ainult üht, need kaks teemat on omavahel seotud. parlament oma nõusolekut ei anna, kui samal ajal ei tehta edusamme omavahendite osas Eh bien, monsieur le rapporteur. hästi, härra raportöör. nii et tuleb leida, ma arvan, veel teisigi argumente, mitte ainult äh, lepingute lahkumine. ma arvan, et äh, tõenäosus, et Ühendkuningriik jääb veel mõneks kuuks Euroopa Parlamenti äh,, muutub järjest äh, selgemaks. Äh, räägin siin härra Howarthi, kuuldes muidugi nii et teile, talle teen ettepaneku hakata valmistuma valimiskampaaniaks, sest lähipäevadel äh, see asi saab selgemaks ja härra peadirektor ähm,, eelarve peadirektor vast komisjonist ütles, et Ühendkuningriik on juba aprillikuuks oma raha ära saatnud. aga noh, kui me räägime MFF-ist ja omavahenditest, siis äh, sõna saavad nüüd variraportorid ära, Fernandes. ei soovi sõna. siis proua Kadri Saabel võib-olla ka ei soovi sõna. aa, ah, siiski mulle tundus, härra Kölmel. Äh, suur tänu, esimees. mis äh, puudutab nüüd äh, neid tehnikaid, mida siin mainiti, siis rohkem midagi öelda ei ole kui äh, kolleegid äh, lubavad, siis ma tahaksin täiendada siin kolleegi. ta ütles, et ta loodab, et äh, kodanikud teevad õige valiku, aga kodanikud teevad alati õige valiku. Nad valivad neid inimesi, keda nad soovivad siin istumas näha ja meie peaksime seda aktsepteerima mina aktsepteerin seda, kui teised ei taha seda aktsepteerida, siis ma meenutan teile raamatut, äh, kus on kirjas, et äh, kuningas oli rahulolematu oma alamatega ja valis omale uued alamad. aga nii kaugele ma ei tahaks minna. mul on äh, üsnagi provokatiivne küsimus, sellepärast et siin öeldakse suure suuga, et ei ole mingisugust heakskiitu MFF-ile, kui ei toimu edasiminekut omavahendite osas, mida see siis tähendab? meil on ju praegu teatav tegutsemisalus ja liikmesriigid, osad liikmesriigid ütlevad, et nad ei soovi neid omavahendeid, kas me soovime siin järgmiseid Brexiteid või kui keegi ütleb, et ta ei soovi sellega äh, kaasa tulla, mis me siis teeme, ütleme, et eelarvet ei tule või? ma arvan, et me peaksime oma seisukohad üle mõtlema, kui on äh, häid argumente omavahendite kasuks, siis meil tuleks neid veenvalt äh, esitada, aga kui riigid ei lase end veenda, siis lihtsalt ei toimu mingeid edusamme omavahendite osas. see on põhimõtteline küsimus, see tuleks äh, lõpuni läbi mõelda, kas meil on siis lõpuks äh, olukord, kus meil MFF-i ei ole ja saadame Euroopa Liidu laiali või? kas keegi veel soovib sõna? aitäh. omavahendid ei ole tähtsad mitte Brexiti pärast, aga sellepärast, et et me täidame oma lepingujärgseid kohustusi ja mul on üks küsimus. kui Monti töörühm tegutses, seal olid tõesti, olid tõesti nõukogust, komisjonist, parlamendist eksperdid koos ja uue omavahendite ettepanekute väljatöötamisel uurisid nad seda ka nurga alt ja ettepanek oli tõesti üksmeelne, võib-olla ühel inimesel oli ühe teema puhul probleem, aga üldiselt see oli üksmeelne. kuid komisjon ei ole siiamaani vastanud, mikspärast nõukogu ja komisjon ise ei ole Monti raporti teatud aspekte arvesse võtnud, ainus argument, mida ma olen kuulnud, et pärast äh, analüüsi näiteks äh, süsinikumaksu nad ei ole toetanud, oleks hea ka kuulda argumente. sest süsinikumaks näiteks äh, on ka, on kasulik kolme, kolmel põhjusel, kõigepealt see sunnib äh, kolmandaid riike, kolmanda maailma riike tõhusalt tootma, selleks et saavutada Pariisi kliimaeesmärgid, saame ka Euroopa ettevõtetel aidata olla konkurentsivõimelisemad ettevõtete suhtes, kes tegutsevad kolmandas maailmas mitte keskkonnasõbralikult ja kolmandaks saame Euroopa eelarve, arvesse vahendeid suure, suurel määral. ma tahaksin küsida komisjonilt, miks need, miks see kõik on välja jäänud? sest ähm, meie parlament koostas hea resolutsiooni kui midagi jäetakse välja, siis tuleks ka põhjus, põhjused ära, ära öelda, miks see nii on läinud, ma arvan, et see on väga oluline, siiamaani ei ole ma kuulnud mitte midagi selle kohta. kolleegid, aitäh, kas keegi soovib veel sõna? mitmeaastaste finantsraamistiku ja omavahendite kohta. härra Fernandes. jah, esimees, lühidalt. tahaksin tänada meie nelja kaasraportööri ja fraktsioone, kes on selle teema kallal töötanud. see töö on tõesti olnud tubli töö, tegime ära tubli töö selleks, et me saaksime enne Euroopa Parlamendi valimisi sõlmida kokkuleppe, ootasime järele nõukogu, kuid nõukogul oma seisukohta veel ei ole. mis siis tulevikus võib nüüd juhtuda? nõukogu ei võta arvesse parlamendi tööd, otsustab ise ja esitab oma ettepaneku, et võtke või jätke. see on sündinud fakt, pane, asetab meid sündinud fakti ette. ja siis ütleb, et kui parlament oma nõusolekut ei anna, siis meil ei tulegi mitmeaastast äh, finantsraamistikku, mis õigel ajal jõustuks aastal kaks tuhat kakskümmend. olgem niisiis ettevaatlikud just sellist mängu ja sellist survet võib nõukogu hakata avaldama ja meie peame ütlema, et me ei ole nõus äh, fakti ette seadmisega, me tegime oma töö õigel ajal ära ja see oli hea töö ja õigel ajal. ja nüüd äh, nõukogu, nagu raportorid ka ütlesid, peab näitama üles austust kodanike vastu, see tähendab parlamendi vastu, peab meiega läbi rääkima ning omavahendite vallas tuleb ka selgelt öelda, kuidas asjad on, et meie jaoks omavahendid ei tähenda lihtsalt seda, et me tahame asendada liikmesriikide panused. mis ma sellega öelda tahan, omavahendid Äh, peavad äh, suurendama eelarvet, et ta jõuaks sellisele tasemele, äh, nagu soovib seda näha parlament ja mitte ainult ei ole nad nähtud selleks, et vähendada neid summasid, mis tulevad liikmesriikide eelarvetest. ma arvan, et seda, see on nõukogu peas, et nad tahaksid asendada need vahendid ja säilitada eelarve samal tasemel kui me tahame üks koma kolm protsenti RKT-st, siis see ei ole mitte midagi erakordselt suurt. see on lihtsalt selleks, et nõukogu enda prioriteetidest kinni pidada, see on selleks, et meil oleksid ühtekuuluvuspoliitika summad, põllumajanduspoliitika, teadusuuringud, Erasmuse, uute prioriteetide jaoks vajalikud summad ja üks koma kolm protsenti, see ei ole mitte midagi nii suurt, see on õige meet-, metoodika see ja see on õigete arvutuste tulemus, arvestades meie prioriteete. lõime summad kokku, saime üks koma kolm protsenti ja me ei ole nõus eelarvega sellisega, nagu seda kujutlevad paljud liikmesriigid. üks koma null RKT-st ja sinna pannakse see, mis jäi välja, kusjuures nagu Euroopa Arengufond ja võib-olla euroala eelarve suutlikkus pannakse ka sinna sisse veel nii et vähendatakse eelarvet, kuid ikka jääb üks koma null protsenti ja siis veel hakatakse arutama, mis on prioriteedid. mitte nii ei austata kodanikke ja mitte nii ei muudeta Euroopa Liitu tugevaks. ja seepärast tänan ma veel kord meie raportööre suurepärase töö eest, aitäh! Merci pour ce bel hommage! aitäh selle austusavalduse eest ja, ja selle eest, et ütlesite asjad ära nii, nagu nad on. võib-olla kaksteist, neliteist miljardit äh, ressursse oleme siiski leidnud. sest kui äh, Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu no näeme siis. veel on liiga vara hakata spekuleerima nende ressursside olemasolu üle, aga mina ütleksin teile, et on üks, üks asi, mis mind äh, häirib siin. sest meil ei ole olnud eelnevat arutelu selle üle, et millist Euroopat me näha tahame. me, me tegeleme eelarvega aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse, aga, aga milline saab olema Euroopa aastal kaks tuhat kakskümmend seitse? kas me tahame temast teha ülemaailmse jõu, kui me tahame seda saavutada ja nii, et see jõud ei ole Hiina ja teiste riikide teenistuses, sest meil on mõnikord raskusi juba oma riigieelarvetega. mida see siis eelarve jaoks tähendab? riigipead ja valitsusjuhud, mida nad kavatsevad otsustada, ma nüüd räägin siin küll Jan Olbrichti kuuldes, kui me kohtusime ministritega, riigisekretäridega, mõnikord äh, kõrgete riigiametnikega, ütlesid nad seda, mida nad juba kuid on öelnud oma valitsustes, kuid, kuid mingit ettenähtud skeemi ei olnud kuskilt näha, justkui läbirääkimised poleks sugugi veel alanud. ja nad jätsid sellise mulje, et nad lihtsalt ootavad. ootavad riigipeade valitsusjuhtide otsust äh, tippkohtumisel. nii et mina kardan seda, et ühtäkki nad lepivad kokku ilma, et nad võtaks arvesse parlamendi poolt tehtud tööd aastal kaks tuhat kolmteist ma ei olnud äh, siin, kuid mulle tundub, et see, mida me oleme, see, mille me oleme ära teinud, on tõesti enneolematu. ja nüüd on tulnud tõetund. ja võib-olla nüüd teadvustatakse, et ühel ilusal päeval nõukogu äh, äh, hakkab aru saama, et eelarve osas parlament ei allu enam valitsuste otsustele. Lep-, lepitusmenetlustes igal aastal oleme mõnikord seda tunnetanud, et me läheme äh, läbi rääkima täis äh, indu ja kui me jõuame lõppfaasi, siis meie innukus äh, raugeb ja iga kord lõpeb kõik samamoodi. nii et ühel ilusal päeval peab see kuidagi lõppema teisiti. ehk siis, äh, et äh, nõukogu ja parlamendi vahel tekib äh, vastasseis ja see ongi hind, mida tuleb maksta selleks, et meid võetakse arvesse ja meie, meid austataks. nii et näeme ja omavahendite osas, see on muidugi sisuline probleem kui me ütleme, et äh, omavahendid suurendavad äh, maksukoormust Euroopa maksumaksjate jaoks, siis võib-olla ei ole see kõige targem tegu äh, pro-, muutmaks Euroopa Liitu populaarsemaks. ütleme, et me võtame omavahendid maksudest, mida kodanikud otse ei maksa, kuid igal juhul jääb see nende kanda, kui te maksate kui ma pank, kui on, meil on pangamaksud, siis kokkuvõttes äh, maksavad seda kasutajad, kui äh, ja Google ja Amazon ähm, panevad oma maksud maksma reklaami ostjatel ja reklaamitööstus äh, sunnib maksma reklaamide eest ettevõtjaid, kes oma tööstuse viivad Aasiasse või, või siis tarbijaid. nii et ärgem hakakem spekuleerima uute vahendite üle, sest ma arvan, et see, ma arvan, siia võrrandisse ei mahu. omavahendid äh, tulevad selleks just, et me pääseksime selle õiglase vastutasu türanniast, kus kõik liikmesriigid ootavad, et nad saaksid Euroopa Liidu eelarvest tagasi ühtekuuluvusvahendeid või põllumajandusvahendeid. ja kes äh, siis võrdlevad, mis nad ise sisse maksavad kus on siis puhas äh, maksjad ja puhas kasusaajad, kaks kategooriat, äh, mis näitab, et meie solidaarsus tegelikult on null Euroopa Liidus. nii et ma kadestan kõiki neid, kes saavad olema selle parlamendi liikmed alates teisest juulist. Nad peavad äh, jätkama seda suurepärast tööd, mille meie raportöörid on ära teinud. ja see saabki olema tõehetk selle tulemuseks peab olema parlamendi tunnustamine kui institutsiooni, mis on Euroopa tuleviku ja tema institutsioonide keskmes. võib-olla komisjon ja tema peadirektor selgitaksid meile pisut oma nägemust. härra esimees, jah, ma ei, küll ei tea, kas ma saan otseselt siin teile selgitusi pakkuda, aga see arutelu tõesti on väga põnev. ei tasu alahinnata parlamendi rolli, see on minu esimene punkt. loomulikult äh, nõukogu liigub edasi omasoodu ja ma saan teie kahtlustest siinkohal ka täiesti aru, aga teie arvamustega arvestatakse ministrid on teadlikud sellest, et äh, omavahendid on väga oluliseks teemaks Euroopa Parlamendis ja et Euroopa Parlamendi seisukohtadega tuleb arvestada. nii et äh, mina ütleksin vaid üht, jätkake seda tööd, mida te teete nii ehk naa väga hästi, ehk siis äh, te olete tehniliselt väga hästi ette valmistunud, teil on detailsed seisukohad, mida toetavad arvandmed ja rääkige nõukoguga nagu ikka, osalege koosolekutel, sest et kõigel sellel on ka oma osa. jah, tegemist on läbirääkimistega, on teine institutsioon, kes toimib teistmoodi ja seda ma siin ei kommenteeri, aga teie eh, järgite siin oma loogikat ja mina omalt poolt lihtsalt ütlen, et see loogika on eh, täiesti õige ja jätkake samamoodi. nüüd äh, teiseks, omavahendite teemaline arutelu, nüüd äh, kõik see, mida on öelnud Euroopa Parlament äh, selle kohta, et omavahendeid tuleks ähm, suurendada oluliselt, on täiesti õige. ühtlasi selgitasite te, et on vaja süsteemi reformida ja jällegi, hoolimata sellest, et nõukogus on siin probleeme, siis äh, nõukogu kolleegid kuulavad teid. komisjon seisab oma ettepaneku eest ja nende uuenduste eest, mis me seal teeme. siin on lihtsalt üks punkt, mis on teie jaoks väga oluline ja mille nõukogu peab äh, sisse võtma ettepanekusse. nüüd veel üks punkt või küsimus, mille osas on Euroopa Parlamendil mõju olnud alati väga suur, nimelt paindlikkus üldasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel Bukarestis teeme ülevaate selle kohta või tehti ülevaade selle kohta ja kinnitan, et seda võeti ka kuulda. selleks, et eelarve toimiks, et äh, Euroopa Liidul oleks mingisugune lisandväärtus, siis selles osas on sellel paindlikkusel just väga suur roll, nii et pidage seda äh, silmas. ja lõppkokkuvõttes ju teie parlament äh, vahehindamise käigus oskas olla uuendusmeelne nii et äh, seda kõike ütlen ma selleks, et Euroopa Parlamendi roll on siin väga oluline, komisjon on teinud teiega äh, täiesti ausalt koostööd ja see, kui või kindlasti peate te olema ka järgmiste kuude jooksul sama pühendunud selle teemale. Euroopa Liidul on vaja teid selleks, et me jõuaksime sellise lahenduseni, mis ka toimiks suur aitäh teile, härra peadirektor. Des encouragements et une belle reconnaissance et euh, nii et suur aitäh julgustavate äh, sõnade eest ja võite kindlad olla, et meie oleme endiselt sama äh, järjekindlad ja teie annate meile siin veel motivatsiooni juurde. nii et kallid kolleegid, need teist, kes jäävad parlamenti ka uuel ametiajal, siis äh, oli see teile kindlasti suureks tunnustuseks ja julgustuseks edaspidiseks. nüüd kõige olulisem on see, et asjad käivad samamoodi nagu teinekord võib-olla meditsiinis, et see edasiminek, mida me näeme, on võib-olla mm, väike, aga äh, oluline on see, et see on olemas. nii et äh, ei saa siin poolel teel toppama jääda eelarvekomisjoni äh, teadmised äh, ja äh, tegevus kindlasti hoogustub veelgi ja saab veelgi suuremat kinnitust ja seda Euroopa Liidu heaks annan sõna meie kaasraportööridele. kõigepealt alustame siis omavahendite raportööridest. kümmekond minutit on teil veel, sest et järgmine teema algab siin kell kümme. Très bien. Monsieur Depré. Euh, président, je vais parler lentement. Depré, härra esimees, jah, ma räägin hästi aeglaselt, et siis saavad kõik minust hästi aru jah, me oleme siin nüüd, äh, nüüd üksteist äh, siin vastastikku kiitnud, äh, jah, täiesti õigustatult me oleme teinud siin väga tõsist tööd, kaks tuhat kolmteist mind siin veel küll ei olnud, aga nii palju kolleegidelt tean, siis meie oleme teinud tõsisemat tööd, kui siin tehti varasemalt. kuulasin väga tähelepanelikult härra peadirektorit ja ühte asja siin veel öeldud ei ole kuigi me ei ole sajaprotsendiliselt rahul selle ettepanekuga, siis siiski komisjoni ettepanek, mis läheb läbirääkimistele, on olnud äh, väga heaks äh, arutelude aluseks meile. ja ütlen seda siin ka härra peadirektorile, et siin oli ette nähtud need kaks olulist punkti, nii et omavahendite punkt äh, ühena nendest. ja Euroopa Parlamendil on olnud siin väga õigustatud seisukohad. nüüd äh, täienduseks sellele, mida ütles meie kolleeg Kölmel enne. Jose ütles seesama uued omavahendid ei ole mitte selleks, äh, et äh, kuidagi täita seda auku, mis tekib Ühendkuningriigi tõttu või muudel põhjustel. Need omavahendid, mille ettepaneku meie oleme tulnud, on teistsugused, nii et näiteks võtame ettevõtete tulumaksu siis, kui maksubaas on konsolideeritud ja kui nüüd osa sellest läheb Euroopa Liidu eelarvesse, siis äh, käib see lihtsalt mehaaniliselt niimoodi ja omavahendite eeliseks ongi see, et me ei pea iga aasta uuesti läbirääkimisi hakkama pidama terve eelarve üle. nii et lihtsalt selline mehaaniline äh, tulemus äh, teatud maksude maksmisest. või kui me räägime nüüd näiteks käibemaksu kaasajastamisest, mis on ette nähtud Euroopa Komisjoni ettepanekus, siis jällegi on siin automaatselt suurem eh, tulemuslikkus ja kui teha seda juba peagi eh, ettevõtete tulumaksuga või ka näiteks eh, heitmete maksustamisega, siis tegemist on otsusega, mida ei ole vaja hakata uuesti vastu võtma iga aasta ja igal aastal alustada Euroopa Liidu eelarveteemalisi läbirääkimisi esimesest sendist peale. nii et see on see kõige olulisem punkt omavahendite puhul üleüldse. siin on loomulikult teisigi äh, punkte, loomulikult äh, Ühendkuningriik äh, riigi lahkumine tähendab seda, et Eh, siin muutub nii mõndagi eelarve osas, näiteks eh, tagasimaksed, mis ei ole enam õigustatud. ja kuidas hakatakse kompenseerima seda, teist ja kolmandat eh, teatavate kaupade liikumise osas riikide vahel ja nii edasi, nii et siin on vaja leida tasakaal, nii et liikmesriigid ei peaks hakkama panustama Euroopa Liidu eelarvesse ebaproportsionaalselt võrreldes nende enda rahalise olukorraga nii, härra esimees, kas suutsin viis minutit täis rääkida, jah? hästi, aga sellega ma siis lõpetaksingi. nii et olukord on jah, selline paraku, et meil ei ole seda võimalust, et teie jääksite järgmisel ametiajal samuti siia meie komisjoni esimeheks. ja minul või siis teil, teil kolleegidel on siis õnn või õnnetus, et mind siin ka enam ei ole järgmisel ametiajal ja suur aitäh teile kõigile kvaliteetse koostöö eest ning äh, ma usun, et meie komisjon tegi oma tööd hästi. suur aitäh! natukene, siis võib-olla viiendal juunil äkki võiksite veel siin olla, jah? Jaanus, palun. I have voting time in ITRE committee and ITRE komisjonis tuleb varsti hääletus nii et lühidalt äh, siin MFF-ist ja eelarveperspektiivist, et millised on nüüd äh, nõukogu ja parlamendi läbirääkimiste äh, seisud praegu. kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus oli meil jutuks, et tuleks tõsta eelarvet kolm koma viis miljardit eurot. see ei olnud väga suur tõus, aga siiski tõus, mida me mainisime läbirääkimistel ja see puudutas siis MFF-i kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja viimases voorus härra Cameron nõudis, et eelarvel oleks rohkem paindlikkust ja nüüd need omavahendid, Monti grupp oli äh, vastuseis äh, tulude ähm, uuendamisele, tingimuslikkuse põhjus seisneb äh, selles, et meie kulude pool on suurem kui tulude pool. ja enne läbirääkimisi me loomulikult ajakohastame oma vahendite osa, arvestades seda, millised suured kulude tõusud meil on ja siis peame arvestama, millised on laekumised SKT põhjal. Jan Olbrist, palun. ma saan aru, et esimeses voorus me tegime ametliku avalduse ja nüüd me võime öelda seda, mida me tõesti arvame. kaks elementi on olulised, kõigepealt Brexit. kui lähipäevadel Brexitiga midagi valesti läheb, siis kogu MFF-i arutelu saab olema täiesti erinev. me peame olema sellest äh, teadlikud, sellepärast et äh, kõik küsimused, mis äh, puudutavad eelarvet pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, kujutagem ette, et Ühendkuningriik jääb Euroopa veel, Euroopa Liitu veel üheks-kaheks aastaks, siis on kogu MFF täiesti erinev. me peame olema valmis alternatiivseteks lahendusteks, kui me räägime siin MFF-ist. seda esiteks ja nüüd teiseks. ma üritasin viimasel kohtumisel Rumeenia eesistujaga selgitada muuhulgas äh, seda, et mitte kõik äh, ministrid äh, ei ole tähele pannud, et parlament on õppinud ja parlament on teistsugune kui viis aastat tagasi, me oleme praegu hoopis teistsuguses olukorras. meil on äh, kogemust äh, ütlemaks, et pakett on äh, selline, võtke või jätke. me ei tohi unustada seda, et järgmine parlament aasta pärast, kes otsustab, tegutseb siis üks aasta pärast äh, valimisi, mitte üks aasta enne valimisi, seetõttu parlamendiliikmed on valmis rohkem riskima. edasi, nõukogus nad ei tea, kui keeruline on jõuda ühisele seisukohale parlamendis. Nad arvavad, et see on midagi väga lihtsat, et, et meil on juba oma arvamus olemas ja siis nendel on äh, erinevad seisukohad. seetõttu on äh, väga keeruline jõuda ühisele seisukohale parlamendi sees erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel. ja te teate väga hästi, milliseid kompromisse meil on vaja olnud sõlmida, et jõuda ühisele seisukohale, alles siis me läheme nõukokku. ehk siis, et raportöörid lähevad nõukokku ja siis äh, seal on nad silmitsi nurksulgudega ja nurksulud tähendavad äh, seda, et Äh, neid teemasid ei arutata. me oleme väga raskes olukorras äh, jõudnud ühisele seisukohale ja me eeldame, et ka nemad oleksid seda teinud. ei saa lubada seda, et nad muudkui toovad välja teksti osasid, mida ei arutata. mis mõttes, meil on siin äh, kaasotsustamismenetlus. Nad ütlevad, et nendes küsimustes võtavad vastu äh, siis ähm, ülemkogul osalejad, aga parlament äh, võiks siis ka minna sinna ähm, sulgudega ja öelda, et äh, meie neid teemasid ka ei aruta ja kuhu me siis jõuaksime. meil peab olema väga selge läbirääkimiste seisukoht sektorite põhiselt ja siis kui me räägime parlamendi raportööridega, siis me peame silmas pidama järgmisi läbirääkimisi me peame olema võimelised koordineerima siin parlamendis sees oma tööd sektorite üleselt, fraktsioonide üleselt. olukord pärast valimisi saab olema erinev ja ma loodan, et tulevane parlament ei aktsepteeri lihtsasti kohe kõiki lahendusi samas arvestades, et ka parlamendis ei ole lihtne kompromissile jõuda, mitte ainult nõukogus, aga me vaikselt liigume äh, selles suunas, on näha, et äh, nõukogu on ka aru saamas, nagu direktor ütles, siis nõukogu loeb äh, täpsemalt meie dokumendid läbi ja nad on rohkem teadlikud meie olukorrast. ja viimane märkus parlamendiliikmed esindavad äh, poliitilisi parteisid, mis on kas valitsustes või opositsioonides. me ei ole mingisugune isoleeritud äh, saareke, vaid me kõik esindame konkreetseid poliitilisi parteisid ja see on meil nõukogus ja parlamendis ühine. ja nõukogu peab aru saama, et siin on tegemist poliitilise mänguga, mis on palju keerulisem, aga ma olen optimistlik äh, me mõistame siiski teineteist paremini, me teeme edusamme ja me oleme valmis jõudma ühisele seisukohale ja nagu ütles härra Kommer, me ei saa loomulikult äh, täielikult äh, blokeerida MFF-i, see ei ole tõsiseltvõetav äh, seisukoht, meil on loomulikult eelarvet vaja, me ei ole ka naiivsed. eelarve käivitub kaks tuhat kakskümmend üks, meie ettepanek oli, et enne valimisi äh, ja kui nüüd enne valimisi ei ole võimalik äh, seda teha, siis äh, meil on aega, võib edasi lükkuda ka aastasse kaks tuhat kakskümmend. meil on aega kaks tuhat kakskümmend algusest äh, kuni lõpuni ja siis see on selline poliitiline mäng, aitäh. jah, loomulikult lõppkokkuvõttes, milline on siis suurem erinevus parlamendi ja nõukogu vahel? parlament igapäevaselt äh, tunneb muret Euroopa Liidu üle. aga nõukogus on meil ministrid, kes eelkõige tegelevad siseriiklike asjadega ja siis vahetevahel tulevad kokku, et Euroopa Liidust äh, ka rääkida. ja tegelikult eelarve küsimustesse ei ole nende panus eriti suur olnud, et meil oleks siis tõeline Euroopa Liidu eelarve ehk siis äh, üks protsent SKT-st millega tegelikult kaasneb siis teinekord natuke liiga palju paberimajandust. nüüd parlamendi jaoks kindlasti on suureks ülesandeks ka see, et ähm, kanda üle Euroopa Liidu eelarvesse need kulutused, mida tehakse äh, mitte kõige paremini Euroopa Liidu liikmesriikides ja idee ei ole mitte selleks, et suurendada äh, liidu kulutusi, vaid lihtsalt üle kanda need, mida ei suudeta siseriiklikult äh, tõhusalt äh, kasutada, et säilitada oma suveräänsust, nii et nüüd on aeg käes, et need vahendid äh, kantakse üles Euroopa Liidu eelarvesse, nii et oleme jõudnud lõpuni mitmeaastase finantsraamistiku küsimuse osas ja kolleegid, te kindlasti võite uhked olla selle üle, mida on saavutatud ja et ei ole hääletatud nüüd ka selle eelarve üle aastaks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse eh, enne järgmiste parlamenti. et nad siis ei pea kampaaniat tegema niimoodi, et eh, jah, hääletage, kelle poolt tahate, aga tegelikult on eelarve ära otsustatud juba isegi kauemaks kui meie ametiajaks. nüüd eh, räägitakse meile uuringust või uurimusest mille korraldas Jens Kaier. tegemist on väga olulise teemaga ja me räägime siis Euroopa Liidu eelarve uuendamisest. meil on siin Jacques Delors'i instituudist Eulalia Rubio Pariisist. ja seda teemat on kirjeldatud kui kõige paremat vahendit selleks, et lahendada praegu meie probleemid, kas see puudutab siis energiapuudust, kliimamuutuse äh, vastast võitlust või vahendite vähesust või ka äh, rahvastiku vananemist, nii et seega tegemist on teemaga, mis ähm, on ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia keskmes millised on siis meie õppetunnid siin järgmiseks finantsraamistikuks, kuulame ära meie eksperdid, kõigepealt ettekanne, mis kestab umbes viisteist minutit ja pärast seda on meil pool tundi, et asja arutada. ja kes võtab kõigepealt sõna? proua Pilati, ei siiski proua Rubio suur aitäh, ma teen ettekande äh, inglise keeles, sellepärast et slaidid on ka inglise keeles. Äh, suur tänu võimaluse eest tutvustada seda uurimust, mille on koostanud äh, Jacques Delors'i instituut Berliinis. selle uurimuse eesmärk on hinnata, kuidas praegune Euroopa Liidu eelarve toetab innovatsiooni eriti äh, pärast äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programmi, samuti analüüsitakse komisjoni ähm, äh, lähenemist innovatsioonile MFF-is kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse ja antakse soovitusi, kuidas äh, maksimeerida Euroopa innovatsioonirahastust järgmises MFF-is ja siin on nüüd viis spetsiifilist ülesannet, meil paluti hinnata seda, kuidas Euroopa Liidu rahastus tõesti pakub ähm, toetust innovatsioonile, äh, samuti uurisime sünergiaid erinevate Euroopa äh, Liidu innovatsioonirahastuse allikate vahel, hindasime, kuidas Euroopa Liidu äh, partnerlused toetavad innovatsiooni, ähm, uurisime ka Euroopa Liidu finantsvahendite ja eelarvegarantiide rolli innovatsiooni toetamisel ja komisjoni lähenemist innovatsioonile MFF-i kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse äh, hinnangutes. metodoloogia oli meil äh, siis äh, järgmine uurimus viidi läbi jaanuar-märts kaks tuhat üheksateist meil oli äh, kolmkümmend äh, põhjalikku intervjuud äh, komisjoni ametnikega, Euroopa Investeerimispanga ametnikega, kontrollikoja OECD esindajatega ja me saime aru, et äh, ei ole ühist mõistmist innovatsiooni osas, mis äh, läbiks siis kõik Euroopa Liidu rahastamisprogramme, nii et meie esimene ülesanne oli äh, panna paika kontseptsioon ja metodoloogia äh, raamistikuna, et siis sõeluda kõiki Euroopa Liidu programme innovatsiooni vaatenurgast, nii et me defineerisime innovatsiooni, vaatasime OECD Oslo Äh, käsiraamatut ja jõudsime järeldusele, et OECD definitsioon on natukene liiga lai, seal defineeritakse innovatsiooni igasuguse muutusena, mis toob äh, sisse teatavaid rakendatavaid uuendusi ja meie tulime välja selle lahendusega, et keskendutakse ainult sellistele uuendustele, mis toovad kaasa poliitilisi muutusi valdkonnas, kus äh, konkreetsed tegijad äh, töötavad ja siis äh, me tulime välja ka innovatsioonirahastuse taksonoomiaga, et innovatsiooni rahastamine on kõik see, mis pakub toetust innovatsiooni rahastamiseks ja innovatsiooni levitamiseks ja oluline on äh, innovatsiooni ju äh, nii-öelda kommertstasandile viia, meil on siin viis äh, kategooriat, üks puudutab konkreetselt innovatiivseid firmasid, sellepärast et me teame, et väga palju pakutakse toetust just innovaatilistele firmadele ja samuti mis puudutab otse rahastamist äh, teadus- ja arendustegevusele, siis äh, siit me jätsime välja alusuuringud, sest need otseselt innovatsiooni ei toeta. ühesõnaga, me oleme rakendanud äh, seda metodoloogiat siis selleks, et sõeluda läbi põhilise Euroopa Liidu rahastamisprogramme, ka komisjoni raporteid ja see, mida meie tegime, see oli selline laialdane innovatsiooni äh, hindamine. oleme keskendunud äh, siin rahastamisele, mis äh, peaks toetama innovatsiooni, meil ei olnud aega hinnata, kas ta tegelikult ka innovatsiooni toetab, nii et me vaatasime läbi siis need programmid, mis potentsiaalselt toetavad innovatsiooni ja mis on siis meie analüüsi ja hinnangute tulemusteks, jõudsime selle summani sada viiskümmend miljardit äh, innovatsioonitoetuseks äh, praeguses MFF-is, see moodustab äh, umbkaudu neliteist protsendi kogumahust, kuuskümmend kaks protsenti Horisont kaks tuhat kakskümmend. nagu te näete, see ei ole kogu Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarve, sest me võtsime välja sealt alusuuringud, viiskümmend kolm miljardit RDF-ist ja kolmkümmend kolm koma kolm miljardit äh, teistest Euroopa Liidu äh, programmidest. vaatasime ka teisi sektoreid ja Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, pakub toetust energia, transpordi, kliimavaldkonnas, numbrid on siin näha, eraldi kosmos, samuti toetatakse ka teisi sektoreid, nagu näiteks põllumajandus, kalandus, maaelu areng, sotsiaalküsimused, tervishoid, samuti julgeolek ja kaitse Need on äh, need umbkaudsed äh, arvud. siis me vaatasime natukene detailsemalt äh, sünergiaid, üritasime uurida, kuidas need erinevad innovatsiooni rahastamised teineteist täiendavad, kas neil on samad eesmärgid. me vaatasime kõigepealt sünergiaid kahe suure programmi vahel, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja ESIF sünergiaid tuleks rohkem toetada, muutes ka vastavalt strateegiaid ja õigusakte ja tuleks aidata ka piirkondadel paremini äh, koordineerida ja kombineerida erinevaid äh, rahastamisallikaid. see tuli välja meie analüüsidest ja intervjuudest. sünergiaid esineb äh, suhteliselt piiratul mahul erinevatel põhjustel on äh, erinevused äh, määrustes, mis takistavad äh, sünergiaid, ei ole ka kattuvust piisavalt Horisont kaks tuhat kakskümmend ja, ähm, ja RDF-i vahel. ja need, kes tegelevad ühe programmiga ja ei ole nii hästi tuttavad teise programmiga, on ka erinevusi geograafilise katvuse üles need, kes saavad kasu Horisont äh, kaks tuhat kahekümnest, äh, tingimata ei äh, kasuta äh, ESIF-it. siis me vaatasime kõiki teisi programme, mis toetavad innovatsiooni, analüüsisime ühiskondlikke väljakutseid, saime neid kokku seitse ja vaatasime, millised innovatsiooni rahastamised on teotud, seotud nende väljakutsetega. ma ei saanud siin kõiki välja tuua, aga võib-olla kolm äh, põhileidu nendest äh, analüüsidest. on äh, päris palju kasutamata potentsiaali, et kasutada teisi programme ähm,, Horisont kaks tuhat kakskümmend innovatsiooni äh, rahastamise ärakasutamiseks, trans-, sotsiaalküsimused, transport, energia. Need on kõik äh, asjad, mida mõnikord äh, põhjenduspunktides äh, mainitakse, mainitakse lubaduste või eesmärkidena, aga nad reaalsusest siiski ei teostu. samuti oli näha, et äh, on nõrk koordineerimine keskselt hallatud programmide vahel Horisont kaks tuhat kakskümmend ja ERDF-i investeeringud. me teame, et äh, on äh, sektoreid, kus on rohkem spetsialiseerumist, näiteks põllumajandus, aga teistes valdkondades on rohkem kattumist, nagu näiteks julgeoleku vallas äh, ja küberkuritegevuse äh, või küberturvalisuse alastes äh, teadusuurimustes. mis puudutab nüüd Euroopa Liidu partnerlusi innovatsiooni toetuseks, siis me hindasime neid partnerlusi ja nagu te teate, siis neid on päris palju, vähemalt viis erinevat partnerluste kategooriat on kasutusel innovatsiooni toetamiseks ja neid toetab Euroopa Liit, on Euroopa Liidu tehnoloogia platvorm, on ühine tehnoloogia algatus, siis on avaliku erasektori partnerlused, siis edasi on EIT eh, e KIKS ja EIB-d. meil ei olnud eh, aega, et hinnata kõikide nende partnerluste toimimist. me keskendusime nendele, mis saavad otserahastust Euroopa Liidu eelarvest ja nagu te näite, siis need on need, mis on äh, keskel välja toodud, äh, JTI-d, e PPP-d ja EIT-KIKS seal on ette nähtud äh, rohkem sekkumist, nii nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend võimaldab ja mis puudutab KIKS-e, siis neid rahastab otse IT. Nad moodustavad rohkem kui kakskümmend protsenti Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, rahastamisest, mis on siis rakendatud nende partnerluste kaudu. ja vaadake meie hinnanguid äh, detailsemalt. Äh, ma ei saa siin praegu ajalistel põhjustel detailidesse las-, laskuda, lihtsalt mõned lõppjäreldused. on sada avaliku erasektori partnerlust, nii et tuleks seda maastikku äh, natukene mõistlikumaks muuta, osad äh, kattuvad oma tegevustes. teiseks, need partnerlused äh, on saavutanud selle, mis nad peaksid saavutama, on võrgustikud, on võimendus, aga on ka teatav oht kui partnerlus on juba loodud, siis on väga raske seda nii-öelda ära kaotada, struktuur on äh, alles. ja kuna no, Euroopa Liidu väljakutsed äh, muutuvad, siis äh, oleks soov eraldada raha juba millelegi muule, aga rahastatakse ikkagi teatavaid partnerlusi, kui nad on ennast nii põhjalikult äh, sisse töötanud. ja edasi KIK pakid, ähm, seal tuleb ähm, hinnata väärtust, nad peaksid edendama teadmisi, äh, haridust, innovatsiooni, teadusuuringuid, aga samas tuleks panustada ka turupõhisele innovatsioonile ja nad peaksid pikas perspektiivis olema rahaliselt äh, sõltumatud, nii et nad saavad toetust äh, EIT-lt, aga nad peaksid rahaliselt iseseisvuma. ja on keeruline, kuidas neid äh, kahte eesmärki on võimalik saada ühel ajal toimima. edasi partnerlused äh, mõjutavad äh, stabiilsete võrgustike loomist, mis aitavad äh, teadmisi vahetada. Nad aitavad panna paika ka strateegiaid eriti ja e-, avaliku sektori partnerluse vallas, aga nende toimimist on keeruline hinnata. ja lõpetuseks võib-olla tuleks äh, avaliku erasektori partnerlus äh, paremini äh, sisse viia äh, raamprogrammi tegevustesse. edasi, me analüüsisime seda, kui palju Euroopa Liidu raha antakse turupõhistele vahenditele teadus- ja arendustegevuses, kõige olulisem on siin EFSI ja teine tähtsam kasusaaja on äh, Innofin. põhiliselt äh, siis äh, ühishalduses keskendutakse teadus- ja arendustegevusele. hinnang näitab, et nad on töötanud hästi, kui võrrelda eelmise programmiperioodiga kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, siis on toimunud oluline liikumine paremuse poole ja loomulikult EFSI võimaldab ka suuremal mahul toetada teadus- ja arendustegevust, aga loomulikult äh, mõningaid aspekte võib äh, parandada, pidades silmas järgmist äh, programmiperioodi, kõigepealt Innofin SMEC, selle kaudu pakutakse finantsgarantiisid innovatiivsetele VKE-dele ja need kõlblikkuse kriteeriumid on seal väga laialivalguvad, kontrollikohus on ka sellele tähelepanu juhtinud. osa toetusest läheb mitteinnovatiivsetele firmadele või väga nõrgalt innovatiivsetele firmadele ja oleks vaja rohkem koordineerimist ka kohaliku ja piirkondliku äh, tasandiga. edasi Innofin äh, loodi kaks tuhat neliteist ja siis äh, EFSI kaks tuhat viisteist, äh, nii et teatav kattumine siin on. ja komisjon otsustas neid kattumisi vältida. Nad hakkasid kasutama Innofini selleks, et toetada kõrge riskiastmega investeeringuid ja on selliseid äh, projekte, mis saavad rahastust nii Innofinist kui ka EFSist. ja seal on siis jaotatud rahastamine ära ka vastavalt riskiastmele. ja tulevases MFF-is äh, kindlasti jätkub äh, kõrge riskiastmega projektide rahastamine Innofin on äh, väga kasulik, kuna seal on tagatud sajaprotsendine äh, rahastus. põhimõtteliselt ei tohiks olla probleeme kõrge riskiastmega äh, projektide rahastamisel ja kolmas järeldus. ei ole piisavalt äh, toetust äh, kõrgelt innovaatilistele firmadele, kui nad soovivad äh, laieneda. Euroopa Liit peab pakkuma toetust sellistele firmadele, innovatsiooninõukogu teataval määral annab seda toetust, aga seal panustatakse eelkõige idufirmadele, kõrgelt äh, innovaatilistele toodetele, aga kui need firmad on loodud, siis on äh, väga keeruline neil saada lisatoetust ja laieneda turul, nii et oleks hea, kui oleksid teatavad äh, vahendid nende firmade laienemistegevuse toetamiseks. ja lõpetuseks me viisime ära teatavad intervjuud, mis näitasid, et Euroopa Liidu rakendamisreeglid on väga detailsed ja keerulised ja see on kahjulik lõppkasusaajatele. niisiis, enne kui soovituste juurde läheme, siis kiiresti sellest, milline on komisjoni lähenemine innovatsiooni rahastamisele MFFi ettepanekutes kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse pakutakse rohkem rahastamist innovatsioonil nelikümmend kolm protsenti tõuseb reaalselt rahastamine teadus- ja arendustegevusele, innovatsioonile ja digitaalsele valdkonnale. nii et äh, rohkem rahastamist ja rohkem äh, toetatakse, nagu ma ütlesin, sellist läbimurdelist äh, innovatsiooni lahendust Euroopa Liit on siin natukene maha jäänud ja me peame tõesti pingutama, et teistele järgi jõuda ja seetõttu on ka loodud Euroopa Liidu eh, ehk siis Euroopa Innovatsiooninõukogu EITSE. samuti on nüüd strateegiline lähenemine eh, teatavate missioonide loomise näol, mis tegelevad eh, rahastamisega ja on selge tahe tugevdada sünergiaid äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja teiste Euroopa Liidu programmide vahel, aga ei ole veel piisavalt reegleid, mis äh, tugevdaksid neid äh, sünergiaid. meil oleks võimalik saada rohkem sünergiat, kui oleksid konkreetsemad reeglid. ja lõpetuseks on valmidus muuta mõistlikumaks Euroopa Liidu innovatsioonipartnerluse maastik me panime kokku äh, kuus äh, soovitust oma uurimuses. kõigepealt äh, me soovime, soovitame, et komisjon looks metodoloogia, et jälgida, millised summad Euroopa Liidu eelarvest lähevad innovatsiooni toetuseks. sellist metodoloogiat praegu ei ole, see ei pea olema midagi väga keerulist see ei, ei ole võrreldav äh, näiteks äh, kliima hindamise metodoloogiaga, aga meil võiks olla äh, midagi, mille põhjal saaks hinnata, et see on innovatsiooni rahastamine, see ei ole innovatsiooni rahastamine. ja kindlasti oleks vaja ühist lähenemist innovatsioonile, mis oleks läbiv kõikides eelarvetes, kõikides programmides ja kindlasti tuleks identifitseerida see, mis on äh, innovatsiooni eesmärgid ja siis äh, panna paika ka vastavad assigneeringud. teine soovitus, äh, mõjupõhise lähenemise sisseviimine kõikidesse Euroopa Liidu innovatsiooni rahastamisesse. kohati me nägime, et äh, rahastatakse innovatsiooni, aga ei ole pärast võimalik hinnata, kas see rahastamine tõesti aitas kaasa innovatsioonile äh, või selle algatamisele, käivitamisele, levitamisele. me soovitame, et kui rahastatakse innovatsiooni, siis oleks ka selgelt kirja pandud, mis on selle sekkumise loogika ja millist mõju loodetakse näha ja siis äh, toodaks välja teatavad äh, indikaatorid, mille peal saab öelda, kas saavutati mõju või mitte. kõigepealt tuleks edendada sünergiaid erinevate Euroopa Liidu rahastamisprogrammide vahel, äh, pannes paika asjaomased äh, õigusloomelised alused, eraldi tuleb arvestada üldiste raamtingimustega, äh, kui hinnatakse Euroopa Liidu innovatsiooni rahastamist konkreetses poliitikavaldkonnas Äh, praegu on äh, lähenetud innovatsioonile üldisemalt, nagu näiteks energia, kliima valdkonnas energiatõhusus, äh, erasektori kannustamine innovatsioonile ja nii edasi. meil tuleb samamoodi läheneda innovatsioonile ka siis, kui me toetame seda põllumajanduses, julgeoleku valdkonnas, kaitsevaldkonnas, meil peab olema selline üldisem lähenemine raamtingimustele. neljandaks, me leiame, et Euroopa Liidu avaliku ja erasektori partnerluse teadusuuringutes äh, tuleks äh, siduda nii-öelda missioonidega, et äh, tõsta strateegilist fookust ja mõjule keskendumist ja kui enam see partnerlus ei ole vajalik, siis peaks olema võimalus äh, toetada ka uusi partnerlusi. ja kuuendaks, meil tuleks kindlasti uuesti defineerida Euroopa Liidu äh, äh, turupõhised vahendid, et paremini vastata praegustele väljakutsetele ja täita turulüngad. võib-olla oleks vaja siin äh, nii-öelda segada kokku teatavad äh, vahendid, millest oleks võimalik paindlikult toetada äh, kõrge innovatsioonitasemega, aga ka riskitasemega ettevõtteid. ja tuleks panna paika see hindamismetodoloogia, kas toetada ja mil määral toetada kõrge riskiga ettevõtmisi. aitäh! suur aitäh, suur aitäh teile selle ettekande eest, ühtlasi ka soovituste eest. eile hääletasime Invest EU üle. kas see kuidagi mõjutab siis ka seda, mis teises teemas toimub? nüüd äh, härra raportöör ja kes tegelikult üldsegi soovis selle uurimuse läbiviimist, äkki saab midagi lisada? jah. ja tänan, esimees, hea meelega. see peamine idee, mis mul oli koos teistega kui me panime paika lähteülesanded sellele uurimusele, lähtus siis sellest, et äh, teha kindlaks, äh, kus meil peitub äh, innovatsioonipotentsiaal, lisaks nendele valdkondadele, mis meile on niigi väga hästi teada kui me paneme paika Euroopa Liidu programmid ja anname programmidele raha, siis me peame ju kodanike ees vastutama, peame ütlema, mis on programmi eesmärk ja kuidas me kavatseme nende eesmärkideni jõuda. ja põhiidee seisnes selles, et äh, muuta nähtavaks need teised innovatsioonipotentsiaalid, mis meil on väljaspool programme, mis meile kõigile on juba teada ja uurimus minu arvates äh, andis meile tõesti väga väärtuslikku infot. ja samuti äh, saime me vihjeid selle kohta, mida Euroopa Komisjon äh, võiks teha, et leida uusi innovatsioonipotentsiaale ja see on eelkõige tähtis ITRE komisjoni kolleegidele, mitte võib-olla nii väga meile aga meil on äh, vaja kindlasti panna paika innovatsiooniparameetrid äh, ja meil tuleb äh, komisjonilt nõuda nende parameetrite väljatöötamist. ja see on uus idee, mille peale ma ei oleks ilma selle uurimuseta tulnudki. mõelgem selle peale, milline innovatsioonipotentsiaal on tegelikult seadusandluses kas ka sellele oleks võimalik äh, leida parameetrid? see on väga väärtuslik vihje. küsimus on selles, et äh, kelle edusammudega või kelle innovatsiooniga on äh, tegemist ja millised ühiskondlikud valdkonnad on siin asjast puudutatud mõtlen siinkohal ka sellele, ehm, kuna ma olen tegelenud eelarve kontrolliga, et ka eelarve kontrollikomisjon ja kolleeg Kressle on kindlasti huvitatud eh, sellest, et meil oleks eh, täpsemalt need parameetrid paigas. kui me võtame oma tööd tõsiselt, eh, siis me peame tõesti esitama need küsimused, et mida me saavutame ja kas see konkreetne õigusakt, äh, mõeldes innovatsioonile, on tõesti vajalik? kas see õigusakt on nii edasiviiv põhimõtteliselt, kui me loodame või mitte? ma arvan, et äh, poliitiliseks tööks äh, me saime küll väga palju impulsse sellest uurimusest sünergiad on kahtlemata väga oluline punkt. ja viide Euroopa Liidu äh, poolt toetatud avaliku ja erasektori partnerlusele või partnerlustele, neid ma uurin ka kindlasti lähemalt edasi. ma leidsin väga palju häid ideid, äh, mis on olulised äh, minu poliitiliseks tööks, suur tänu! suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? Thank you very much and thank you for your very comprehensive and good study. suur aitäh, tegemist on väga põhjaliku eh, uurimusega ja slaid number kümme, siin on eh, olulised eh, punktid, kõigepealt see, et siin on puudu koordineerimisest siseriiklike kavadega ja teine punkt, mis puudutab kõrge riskiga innovatsiooni. nii et see tähendab, et meie Euroopa Liidus äh, oleme maha jäänud investeeringute osas Ameerika Ühendriikidest ja Hiinast innovatsiooni siis täpsemalt, nii et see on väga oluline punkt mida me saame teha selleks, et soodustada mitte ainult kõrge riskiga äh, innovatsiooni, vaid et me teeksime seda ka, ka kiiresti ja õigel hetkel. jah, meil on palju idufirmasid, aga samas idufirmad ei kasva suurteks ettevõteteks, nii et kas need idufirmad siis kasvavad või surevad või mida me saame teha nende ettevõtete heaks? Merci. Monsieur Ward. Uh, thank you, president um.... härra Alt. jah, härra esimees, väga põnev äh, ettekande, samuti minu arvates väga kõikehõlmav ja see puudutab lähedalt ka äh, eelarveteemasid, nii et äh, ilmselt arendatakse neid teemasid ja ideid edasi juba järgmisel ametiajal, hoolimata sellest, kas mina või Ühendkuningriik eh, siin oleme või mitte. nüüd aga paari sõnaga sellest. Ühendkuningriigi valitsus on vähemasti ühes osas eh, olnud väga selgesõnaline kuigi läbirääkimisi oleks võinud alustada oluliselt varem, et siis eh, vähemasti soov osaleda Horisont kaks tuhat kakskümmend programmis see puudutab ka äh, MFF-i ja läbirääkimisi nõukogus ja loomulikult see tähendab seda, et see eelarve oleks siis suurem kui muidu, aga jah, vaatame, mis siis saab. aga jah, tahtsin selle lihtsalt ära mainida. nüüd siin minule hakkavad silma kaks valdkonda. üks äh, RDF-i eelarve ja seitse protsenti. mina arvan, et see tegelikult on hoopis suurem. arvestades sellega, kuidas regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika toimivad ja toetavad ka investeeringuid, siis tuleb meil seda veel lähemalt uurida ja peame omalt poolt ka tegema kõik selleks, et seda tüüpi investeeringud oleksid nutikad ja et need tõesti oleksid ka innovaatilised ja oleksid ka jätkusuutlikumad kui teised investeeringud selles valdkonnas, mis keskenduvad vaid infrastruktuurile ning ei ole ilmtingimata kuigi jätkusuutlikud. nii et äh, vaatame siis, kas peame investeerima näiteks äh, reisimise Äh, võimaldamisse, kui tegelikult reisida ei ole vaja, nii et kas selline eelarve on ikkagi äh, nutikas või mitte. nüüd äh, nagu kolleeg just ka ütles, et meil on küll teadus- ja arendustegevust ja innovatsiooni Euroopa Liidus, aga me ei suuda seda ilmtingimata alati pärast kasutusele võtta ja ma olen viimaste aastate jooksul istunud erinevatel aruteludel. nüüd siis riskikapitali sektor on vähe arenenud Euroopa Liidus võrreldes Ameerika Ühendriikide omaga. ja mis puudutab riigipoolseid investeeringuid, siis jääme alla Hiinale, nii et kuidas siis äh, riskikapitalisektorit tugevdada Euroopa Liidus, see on üks meie peamisi ülesandeid ja et ei tekiks olukord, kus meil on siin siseriiklikest fondidest ähm, investeeringud ja Euroopa Liidu investeeringud ja siis äh, see tulem aga läheb ähm, erakätesse, nii et me peaksime osa sellest äh, tulemusest ikkagi ka tagasi tooma teadus- ja arendustegevusse, nii et see on üks meie tuleviku tegevusi, nii et mul on tunne, et kui me tahame ka näiteks kliima osas siin midagi ära teha, siis peame vaatama eelarvet täiesti uutmoodi ka innovatsiooni osas laiemalt, nii et võib-olla siis võiks meil olla ka selline varane omaalgatuslikku tüüpi äh, Äh, raport, nii et suur aitäh kõigile, kes selle teemaga tegelesid, suur aitäh ka Jensile ja tänan tulemust. aitäh ja härra Olbricht, palun. jah, aitäh ka mina. jätkaksin sealt, kus eelkõnelejad pooleli jäid, tegelikult me ei räägi siin mitte ERDF-ist ja sellest, kas see on innovaatiline või mitte, aga siin on mainitud ühte olulist teemat, ehk siis Euroopa Liidu innovatsiooni toetavate programmide ja RDF-i eh, vaheline sünergia. nii et eh, nii saaks kasutada ära ka kogu meie arendustegevuse innovatsiooni eh, tulemit, kui me vaatame siin Horisonti kaks tuhat kakskümmend, siis tegemist on üsna piiratud tulemustega, miks nii, sest need on kaks erinevat maailma, ühelt poolt Horisont kaks tuhat kakskümmend, mis tegeleb arendustegevusega ja nii edasi ja täiesti eraldi maailmas on reaalsed praktilised projektid. nii et me tegelikult uurime seda, kuidas neid projekte innovaatiliseks muuta, aga siis me ei tee seda, nii et siin on sellised äh, Äh, põhielemendid puudu, nii et erinevate poliitikavaldkondade vaheline sünergia Euroopa Liidu sees. jah, me teame väga hästi, et see on keeruline, erinevad äh, volinikud, äh, erinevad peadirektoraadid ja nii edasi, aga kui käsitletakse ühtekuuluvuspoliitikat, siis selle asemel, et sünergiast rääkida, räägitakse sellest, kuidas selle võiks äh, üle kanda kuskile mõndasse tei-, mõnesse teise programmi, aga minu arvates just see sünergia on kõige olulisem, aitäh. suur tänu, rohkem äh, sõnasoovijaid hetkel ei ole. lisan ise ka paar sõna, mina olen äh, pidanud sidet innovaatilise VKE-ga, kes tahtis saada toetust viiekümne tuhande euro ulatuses oma innovaatiliste lahenduste toetuseks ja ma nägin, kui frustreerunud nad olid. nii et nad jäid just napilt alla seda hinnet, millest ülespool oli siis võimalik toetust saada ja see tekitab tõesti tohutut pettumust ja frustratsiooni, nii et äkki siis äh, see menetlus, mis võib olla natukene mm, erapoolik ja mis on ka väga karm, on see siis õiglane, antakse hindeid jah, ja siis jääb just äh, üles või allapoole seda piiri, nii et äh, kas see on siis õigustatud. ja nüüd äh, see tohutu bürokraatia, milles meie ka osa oleme, et kas see ei tähenda, et meie maailm ongi liiga keeruline, liiga reglementeeritud ja ei soodusta just innovatsiooni. ja see tähendab seda, et uuenduslik olla siin ei saa, nii et kui kõik peab olema juba ette ähm, ära otsustatud, siis kas siin ei ole sees mingi selline põhimõtteline vastuolu? kas olete mõelnud ka teistsugustele rakendusmehhanismidele, kas Ameerika Ühendriikides või Hiinas, mida te mainisite, on siis tõhusamad ja paremad äh, lahendused leitud. nüüd teil on äh, proua viis minutit vastamiseks kõikidele nendele erinevatele küsimustele. jah, päris keeruline. aga paar-kolm märkust selle kohta, mida öeldi kõrge riskiga innovatsiooni kohta, jah, ma olen täiesti nõus. järgmise äh, MFF-i jooksul on kontekst innovatsiooni osas hoopis teistsugune praegu siin oli meil kriis keset MFF-i aastal kaks tuhat neliteist ja EFSI ja nii edasi, me rääkisime siin äh, kogusest, mahust, investeeringute mahust ja ka kontratsüklilisest äh, äh, mõjust ja põhimõtteliselt oli innovaatilistel ettevõtetel väga suuri probleeme ehm, krediidi saamisega näiteks tol hetkel, nüüd aga ei pruugi see nii olla. investeerimispangast on ka väga oluline uurimus selle kohta, mis näitab, et innovaatilised ettevõtted kohandavad Äh, innova-, innovaatilisi lahendusi, mille on välja töötanud teised ettevõtted ja vastavalt Oslo käsiraamatule neid peetakse ka ähm, innovaatilisteks ettevõteteks ja tegelikult neil on samasugused laenuvahendid kasutada nagu tavalistel ettevõtetel ja me ähm, tegelikult rahastame neid edasi, kuigi nad ei ole innovaatilisemad kui keegi teine ja Euroopa Liidu eelarvest tuleks rahastada või toetada ikkagi selliseid äh, ettevõtteid, kes on tõesti nii-öelda nagu radikaalselt innovatiivsed ja kes ei saaks rahastust mujalt. samal, kuna seda ei tehta, siis Euroopa Liit ongi maha jäänud teistest riikidest nii et kui meil on nüüd igasugused eelarvegarantiid ja finantsinstrumendid olemas paketina, siis peaks toetama eelkõige radikaalset innovatsiooni. ja loomulikult see ei tähenda seda, et Euroopa Liit ei peaks tegema äh, ka midagi teistsugust ettevõtete jaoks, aga seda ikkagi äh, täiendades lihtsalt siseriiklikku tasandit, nii et äh, keskendugem nendele riikidele, kus on vähem laenuvahendeid ettevõtetele, Äh, pakkuda tavaliselt äh, finantsinstrumentide osas peaksime me sellise lähenemise võtma või selline oleks siis minu äh, nõuanne teile. nüüd mis puudutab nende ettevõtete kasvu, seda on mainitud kõikides eri raportites, jah, siin on probleeme riskikapital ja igasugused muud algatused on palju tehtud Euroopa Liidust juba sellest, et riskikapitali turgu kasvatada ja nii edasi, aga sellest ei piisa, kui me võrdleme seda näiteks Hiina erasektoriga. nüüd viimasel aastal, viimastel aastatel on tehtud väga palju selleks, et turu killustatust äh, vähendada, see on väga positiivne, sest et tegelikult just nimelt ka killustatus on suureks probleemiks Euroopa Liidus, meil on erinevad turud, kui meil oleks üks ühtne turg, siis oleks hoopis parem. ja nüüd sünergia Horisont kaks tuhat kakskümmend ja ähm, ERDF. siin on üks oluline punkt ka uurimuses, ehk siis eris, erinevalt tajutakse seda, milline on see positiivne tulemus, kui rääkida TG Regio või TG Researchiga. et kuidas siis või milline see sünergia on, kas see tähendab seda, kui ESIF ja Horisont kaks tuhat kakskümmend teevad enam-vähem sama asja ja tegelikult neil on õigus, jah, me peame tegema midagi võib-olla sarnasemad ja kui siis nüüd Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärgid on väga kaugel piirkondlikest prioriteetidest, siis on seda sünergiat luua hoopis rohkem, nii et rohkem. loomulikult on siin ka täiesti loomulik piir ees sünergial, sellepärast et tegemist on täiesti erinevate programmidega. ja teiseks jah, võib-olla äh, äh, TG Regiool on täiesti õigus, kui äh, Nad ütlevad, et äh, sünergia ei peaks olema ainult ühesuunaline, ehk siis ESIF-it äh, kohal, kohandatakse vastavalt sellele, mis on horisondis kaks tuhat kakskümmend, vaid peaks tegema seda ka vastupidi. sellepärast, et äh, osadel on raske saada ligipääsu nende vahenditele, mis on horisont kahe tuhande kahekümnes ja nüüd, mis puudutabki ligipääsu rahastamisele, just nimelt see väljapaiste, paistvuse märgise idee oligi see, et peab juhendama neid ettevõtteid, et nad saaksid võib-olla mõnest teisest fondist rahastust. praktikas see kuigi hästi toiminud siia ei ole, siiamaani ei ole. aga meie ülesandeks peaks siis olema jah, see hindamine ja kui nad jäid siis võib-olla paari punktiga lihtsalt ilma ähm, vahenditest, siis võib-olla saaks neile pakkuda mingisuguseid alternatiivseid lahendusi. härra Keier, äh, kas teie arvates oli see huvitav? on teil midagi lisada? Äh, hästi, siis sellega me oleme lõpetanud, suur aitäh raporti tutvustamise eest, suur aitäh nii kvaliteetse töö eest, kindlasti ähm, on see inspiratsiooniks InvestEU kaasraportööridele, millega tegeleb muuhulgas ka härra Fernandes. ja lähme edasi äh, hääletuse juurde. enne seda aga teen ettepaneku teha väike äh, test, palun äh, pange oma hääletuskaardid masinatesse ja hääletage, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ei ole härra Depre. jah, koos härra Kölmeliga meil kummalgi ei ole äh, kaarte, aga mina hääletasin poolt, härra Kölmel. Teie ka poolt, jah? väga tore. nii et peame lisama kaks häält, poolt häält. que La décision de ce vote est très positive. minul see otsus võeti vastu ja härra Kölmeli ja härra Free hääled on muidugi igati teretulnud. aga nüüd hääletus. sellega seoses tuletan meelde, et vastavalt koordinaatorite otsusele, vastavalt kirjalikule menetlusele, arvamuse projekti vastuvõtmine, mis puudutab Euroopa Investeerimispanga kapitali puudutavat muutust, nõukogu otsus selleks, et arvestada kapitali suurenemist Poola ja Rumeenia puhul, see arvamus esitatakse lihtsustatud menetluse alusel vastavalt artiklile viiskümmend üks. sellega seoses seda arvamust hääletusele ei panda ja loetakse heaks kiidetuks pärast arutelu lõppu, välja arvatud, kui keegi on selle vastu. võib-olla proua Agarde Sooval, kes koostas selle arvamuse, saab meile rääkida selle sisust, arvamusest. aitäh, esimees. lihtsustatud menetlusega on tõepoolest tegemist lihtsa menetlusega lähtume mm, Brexiti toimumisest. Euroopa Investeerimispanga kapitali on kohandatud, me oleme alati öelnud, et vaatamata Ühendkriigi lahkumisele üritame äh, puuduvad vahendid asendada ja teiste riikide poolt täiendava kapitaliga, esimene samm on selles suunas tehtud. Poola ja Rumeenia kapital suureneb, nende osalus kasvab ja kui need kaks riiki ühinesid, nad tegelikult, äh, nende osa oli üsna väike vastavalt nende SKT-le ja õnneks mõlemas riigis on toimunud suur majanduskasv. SKT niisiis on kasvanud ja see võimaldas nüüd ka suurendada osalust panga kapitalis. menetlusest rääkides on kõik väga lihtne. aga tähtis on siinkohal see, et kui Brexit aset leiab, siis liikmesriigid peavad hüvitama, kompenseerima selle puudujäägi selleks, et tagada investeeringud Euroopa Liidus aitäh. kas keegi veel soovib sõna proua Kratsabali arvamuse kohta? kui keegi vastu ei ole. kas keegi on selle arvamuse vastu? ei ole, seega on see kinnitatud ja õnnitlused meie arvamuse koostajale. ümberpaigutusi kolmandas jaos ei ole ja sõna saab härra Rüübik, kes räägib ümberpaigutamise taotlustest muudes jagudes, neid on neli. ja, recht herzlichen Dank, äh, Herr Fritz. suur tänu, esimees esimene osa puudutab parlamenti ülekannet C kolme sada tuhat äh, eurot äh, finantshaldussüsteemide ja muu jaoks. niisiis, ma olen selle ümberpaigutamise poolt, edasi C neli seal nelisada tuhat äh, kantakse üle delegatsioonidele, koosolekutele, selleks, et oleks võimalik äh, kohtumisi korraldada, võimekust üles ehitada, parlamendil kohtumised kolmandate riikidega ja samuti, et äh, lubataks võimekuse ehitamist kohalikul regionaalsel tasandil ja see sai otsustatud eelmisel aastal. mina olen ka selle poolt, ümberpaigutamine C5, seal on äh, juttu sellest, et seoses äh, Ühendkuningriigi väljaastumisega tuleb äh, teatavad vahendid ümber kanda, üks koma seitse miljonit reisimisega seotud äh, kulu äh, üheksasada tuhat, sada kolmkümmend tuhat, äh, üldkulude huvi, hüvitis, edasi külalisgrupid üheksakümmend tuhat ja samuti parlamentaarsed assistendid kolm koma kaheksa miljonit ja need summad võetakse reservist ma olen ka selle poolt ja edasi siis äh, ümberpaigutamine kuus, mille eesmärgiks on sada tuhat äh, kanda üle pensionile läinud äh, töötajate jaoks. seda otsustas juhatus ja see puudutab siis äh, meie töötajate pensioni kaks tuhat üheksateist, mul on äh, hea meel olla ka selle ümberpaigutamise poolt, ongi kõik, esimees, ja ootan kommentaare. kas variraportöörid soovivad midagi öelda selle kohta? tundub, et ei ole märkusi. Äh, lisaks variraportööre, kas ke-, ridele, kas keegi soovib sõna? tundub, et ei soovi, nii et härra Rüübik C kolm, C neli, C viis ja C kuus hääletust ei vaja, kuid C viis küll vajab hääletamist. see on elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud üheksateist poolt, üks vastu ja lisame veel kaks häält, härra Kölmel ja härra Dupree aitäh, härra raportöör Monika Holmaieril ei ole hääletuse soovi kinnisvarapoliitika osas, küll aga on teil projekt, mida soovite tutvustada. esimees, teen lühidalt. komisjon parasjagu tegeleb äh, võimalike üürilepingute pikendamistega või vaatab ka üle, kus lepingud on lõppemas. praegu me tegeleme MOV äh, kolmekümne neljaga, selle hoone osas on pikendamine võimalik ainult äh, kaks aastat nüüd äh, komisjon tõesti on võimeline meile ka teada andma, kes on konkreetselt hoonete omanikud ja kas sellega on kõik äh, korras või äh, on seal taga hoopis mõni riiulifirma ja mu kolmkümmend neli, selle taga on Bremerhaveni firma Rickmans leping on sõlmitud tuhat üheksasada üheksakümmend kolm, see lõpe, leping lõpeb suvel kaks tuhat kakskümmend, seal on umbes kaks tuhat kaheksasada ruutmeetrit pinda pluss arhiiv. nüüd äh, on äh, ettepanek, et seda hoonet renditaks veel kaks aastat. me üritame pindalasid äh, vähendada et ja seda, et meil oleksid uued hooned Brüsselis, siis leiame ehk ka lõpuks uue lahenduse. igal juhul antakse meile sellest siis õigel ajal teada. praegu siin pakutakse välja konkreetselt kaheaastane pikendamine. konkreetsemad faktid äh, tulevad veel natukene hiljem, enne kui me hakkame lepingut äh, konkreetselt alla kirjutama. ja ongi minu poolt kõik, esimees. aitäh, proua Holmajärv kas variraportöörid soovivad sõna? proua Hoffmann, ei. härra Kölmel, ka mitte. härra Dupree, ei soovi sõna. kas on veel keegi, kes proua Hoolmeieri sõnavõtule sooviks vastata, ei tundu olevat. seega on siis arutelu lõppenud katkestame praegu koosoleku kella veerand kaheteistkümneni ja üksteist viisteist algab meil ühine koosolek eelarve kontrollikomisjoniga. istung on sellega katkestatud.